okei okay,, dear colleagues. lugupeetud kolleegid. peame algust tegema. jah, read ei ole veel täis meil, aga ma arvan, et nii mõnigi kolleeg veel lisandub. aga nagu hommikupoolikul ma juba ütlesin, me ei tohi karistada neid, kes täpselt on kohale tulnud ja sellepärast me alustamegi ja kõigepealt saavad meie tõlgid veel kord sõna, nii nagu nad palusid. tõlgid on sunnitud teatama, et töövaidlus tõlkidele Euroopa Parlamendi juhtkonna poolt ühepoolselt peale surutud töötingimuste üle kestab juba kolmandat nädalat. vaatamata arvukatele järeleandmistele ei ole juhtkond kordagi üritanud tõlkidega ühendust võtta, et konflikt lahendada. mitmetes kabiinides on tõlgid täna kohustatud töötama ja näitamaks üles solidaarsust nende tõlkidega, kelle õigusi streikida on meie arvates rikutud, on ülejäänud tõlkekabiinides otsustatud täna tööd mitte küll peatada, küll aga täpselt lõpetada, kaheksateist kolmkümmend. ma tahan öelda, et tõlgid on meie jaoks väga hinnalised ja ilma teieta ei saaks me siin kuidagi hakkama ja ma loodan, et õige pea õnnestub meil juba äh, leida ka tõesti hea ja kõiki osapooli rahuldav lahendus, ma võin teile kinnitada, et igal juhul meie lõpetame oma töö enne poolt seitset kindlasti. ja tulen nüüd tänase pärastlõuna päevakorrapunkti juurde. nimelt tegemist on kõigepealt komisjoni ettepanekuga, mis puudutab uut äh, programmi Loova Euroopa kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. komisjonilt tuli äh, ettepanek selle kohta kolmekümnendal mail kaks tuhat kaheksateist ja meil on nüüd hea meel selle üle, et loov Euroopa on iseseisev programm endiselt ja et selle struktuurgi on jäänud samasuguseks nagu varem ja ka programmi nimi on alles jäänud. nagu te teate, et meie oleme seda teemat tihti puudutanud siin komisjonis ja kirjugi teele saatnud ja öelnud, et Mm, see suurte väärtuste fondi alla ei peaks käima see programm, vaid olema ikkagi iseseisev programm ja sellepärast on meil suur heameel selle üle, et komisjon järgis meie üleskutset ja tõesti, loov Euroopa on eh, iseseisev endiselt ja meil esimene mõttevahetus komisjoni ettepaneku üle seisab täna ees Eh, komisjon eh, nii tutvustusel aga eelneb stuudio eh, uurimise tutvustus. nimelt uuringu me tellisime meie poliitikaosakonnalt ja mul on nüüd hea meel, et härra Artur Legal ja proua Theodora Pletosu on meie külalised täna ja nemad tutvustavad oma uuringu peamisi tulemusi ja loomulikult ma tervitan ka härra Maniet Euroopa Komisjonist, kes on EAK peadirektoraadi kultuuri ja loome eest vastutav direktor ja samuti on meil külaline eh, eh, Connect peadirektoraadist, eh, kes vastutab meedia eest ja kõigepealt saavad sõna, nagu öeldud, eksperdid kümneks minutiks ja siis juba saab sõna komisjon ja talitame nii, nagu me hommikupoolikul äh, talitasime, et pingpongi vormis hakkame küsimusi esitama ja vastama. lugupeetud esinaine lugupeetud saadikud, suur tänu, et kutsusite, mina olen Artur Legaal, GEA konsultatsioonides töötan mina ja tahan nüüd tutvustada meiepoolset uurimist. kõigepealt eh, ülesehitus ettekandel. Eh, see on üsna lihtne, ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et arutelu, eh, eks oleme me ka mm, pannud lisasse oma soovitused, mis, millest me räägime pärast. kõigepealt uuringu eesmärk eesmärk on analüüsida loovat Euroopat, vaatasime eesmärke, struktuuri, otsuste langutamise protsessi ja ka rakendamist. ja mis kõige tähtsam, me tahame anda soovitusi kultuurikomisjoni liikmetele, eh, et kujundada loova Euroopa tulevikku. nüüd on peamised eh, järeldused, mina tutvustan neid. kõigepealt loov Euroopa on eh, leidnud et on vaja äh, õiged eesmärgid äh, kõigepealt sõnastada. peamine eesmärk on kultuurilist mitmekesisust edendada kõikjal Euroopas. Äh, jah, seda tehakse kaheti kultuuri ja audiovisuaalteoste levitamise teel. ja teine tähtis eesmärk on eh, suutlikkus tõsta kultuuri- ja loomesektoris, juurdepääs rahalistele vahenditele, oskuste erandamine ja parem statistika kogumine Euroopas ja ühtlasemalt. ja veel üks tähtis järeldus, üleüldine eelarve seitsmeks aastaks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend ei olnud piisav, me leidsime, arvestades eh, kui tähtsad sektorid kaetakse, üks koma nelikümmend kuus miljardit eurot oli eelarve ja see kattis eh, kahtekümmet seitset liikmesriiki ja üritas siis seda teha geograafiliselt tasakaalus. see on üsna eh, madal eelarve, arvestades kui palju on taotlusi, programm on väga populaarne ja edu ka sellepärast jäi kesiseks. Mm, ja siin te näete mõlemad, nii meedia kui programmi kui ka kultuuri programmi, et kui palju oli avaldusi esitatud aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist. ja veel üks tähtis aspekt on, et väga hästi on korraldatud kultuuri- ja loomesektori võrgutöö. jah, ja võib-olla veelgi tähtsam on see, et lüngad täita äh, poliitikute poolt poliitikute ja teiselt poolt siis loometöötajate, kultuuritöötajate vahel teiselt poolt. ja tahaksin juhtida tähelepanu, et kõigepealt on meil loova Euroopa vahend, mis on väga innovaatiline ja võib jah, osuliselt, oluliselt juurdepääsu rahalistele vahenditele sektoris suurendada, viiskümmend miljonit on praegu see rahastu ja kuussada kolmkümmend miljonit on äh, kultuuri ja loome VKE-dele sealt ette nähtud ja teine, millest ma tahaks rääkida, on rahvusvaheline mõõde. see on väga prioriteetne valdkond, eriti pärast aastat kaks tuhat kuusteist, kui käsitleti põhjalikumalt kultuuri välissuhetes, aga inimressursse on vähe selleks eraldatud ja rahalisi vahendeid samuti Loova Euroopa alt. ja veel üks tähtis aspekt on otsuste langetamise protsess Euroopa Liidu tasandil, loova Euroopa puhul. praegu eristatakse kahte liiki mitte seadusloomelisi akte, ühelt poolt delegeeritud, teiselt poolt rakendusaktid ja kaasseadusandjad, nõukogu ja parlament koos otsustavad, et kas delegeerida komisjonile ähm, õigusakt, delegeeritud akte äh, välja anda või rakendusakte välja anda nüüd peamised erinevused on selles, et delegeeritud aktide puhul on vaja siis, kui tehakse mingeid korrektiive Euroopa Liidu õigusaktidesse ja rakendusakte on vaja sellisel juhul, kui on vaja äh, komisjoni rakendada õigusakte ja tagada, et ühtlaselt seda tehtaks. loova Euroopa puhul kasutatakse delegeeritud akte ja selleks, et indikaatoreid välja anda. E, ja kui on vaja mingit, kui on vaja programmi muuta või täiendada ja rakendusaktid mm, näeb ette komisjon oma iga-aastase tegevuskava kaudu ja me vaatasime neid iga-aastaseid tegevuskavasid ja nägime, et ka on poliitilised aspektid eh, olnud eh, rakendusaktide eh, sätetes, kui tegelikult pidanuks nendega tegelema delegeeritud aktide kaudu. aast-, näiteks kaks tuhat kuusteist muudatusettepanekut äh, tegevuskavas äh, oli pagulaste integreerimiseks ette nähtud komisjoni terve rida meetmeid, arvestades, kui suur rändevool algas aastal kaks tuhat viisteist. ja see poliitiline areng mm, loomulikult on just poliitiline eh, ja selle puhul oleks pidanud tegelema siis delegeeritud aktide vastuvõtmisega ja mitte eh, rakendusaktidega, et kaasata mõlemad seadusandjad ja loob Euroopa määrus tulevikus näeb ette, et kaasseadusandjad peavad otsustama, eh, kas delegeerida komisjonile delegeeritud aktide vastuvõtmise õigus või rakendusakti vastuvõtmise õigus ühes või teises valdkonnas, aga loomulikult kõik peab toimuma läbipaistvalt, demokraatlikult, sidusalt, tagama õiguskindluse ja samas ka võimaldama programme paindlikult rakendada. ja nüüd veel üks aspekt uuringus nimelt sünergia loova Euroopa ja teiste Euroopa Liidust rahastatud programmide vahel Horisont kakskümmend kakskümmend eh, või Erasmus pluss või Kosme või ESIF. Eh, ja prioriteedid ja eesmärgid loovas Euroopas on kajastunud ka teistes programmides eh, konkreetsete konkursside kaudu aga ei ole mingit ametlikku strateegiat selle kohta ja ei ole ka e, ühist e, rakendamist, sellist ühte kontaktpunkti, kus saada kogu informatsioon loome- ja kultuurisektori kohta. E, meil oli kultuuripärandi aasta näiteks ja sellest räägitakse Horisont kakskümmend kakskümmend programmis samuti. ja teistestki Euroopa Liidu ja riikide programmides, näiteks meediaprogrammides ja, ja äh, nüüd tahaksin kiiresti edasi minna kõige äh, olulisema juurde teie jaoks, need on järeldused ja soovitused. Äh, kõigepealt tulevane programm peab arvestama arenguid kui äh, muutuvad äh, need äh, mudelid, mille kohaselt kultuuri sisu noored näiteks tarbivad, siis rusikareegel on, et, et ka linnad, et, et tähtis on ka, et linnad ja kohalikud omavalitsused vaataksid, kuidas toetada investeeringuid kultuure, kultuuri ja sektor isegi areneb rohkem, toimub koostööd äh, ja innovatsiooni. eriti sotsiaalne innovatsioon on tormiline. ja lõpetuseks äh, me rääkisime ka, et digitaalsete platvormide võim üha kasvab. Äh, seda nii leviku ja sisule juurdepääsu kui ka tasu osas ja sellega peab tulevikus arvestama ja veel äh, Euroopa Liit ja ka kolmandad riigid on valmis kultuurialastes välissuhetes aktiivsemalt osalema ja sellepärast me andsime soovitusi, et loova Euroopa programm pärast aastat, aastat kaks tuhat kakskümmend oleks ka auahne. me tahame, et eelarve suureneks, aga samuti, et programm oleks nähtavam ja suurema levikuga ja tähtis on ka võimaldada eksperimenteerida innovaatiliste projektidega ja sektoriüleste projektidega, piiriüleste projektidega ja on selge, et ka rahvusvahelise kultuurisuhetele tulevikus programmis oleks ette nähtud omaette eelarverida ja kindlasti on vaja ka vaatluskeskust, et sotsiaalset ja kultuurilisi mõju programmil paremini hinnata ning äh, kindlasti sotsiaalsele innovatsioonile loova Euroopa programmi mõju äh, analüüsida. Euroopa on väga loominguline paik, kus on väga palju andeid äh, ja ei saa öelda samas, et kultuur oleks kõik kõike hõlmavalt äh, rahastatud ainult äh, viisteist protsenti, null koma viisteist protsenti on rahastatus praegu Euroopa Liidu eelarvest kultuurile ette nähtud. jah, suur-suur tänu selle väga mm, hea tutvustuse eest. Äh, jah, seda uuringut ma soovitaksin kõigil lugeda, seal, seal on väga palju häid viiteid selle kohta, kuidas Eh, läheneda tulevasele programmile, kuidas rõhkusid asetada selles ja võib-olla pisut teistmoodigi, kui komisjon on välja pakkunud oma poolt. ma teen ettepaneku, et talitame samamoodi nagu hommikupoolikul, et tõhusalt töö saaks toimuda, kõigepealt anname komisjonile sõna ja siis juba peame arutelu ja te saate siis oma küsimusi esitada ja märkusi sõnastada ja saata, suunata need meie ekspertidele ja komisjoni liikmetele. ma kõigepealt palun, et härra Manier, teie ehk alustate. jah, teie katate programmi väiksemat osa ja sellepärast saate esimesena sõna. Merci, madame la présidente. Bonjour à tous. Je, je... suur tänu, proua esinaine ja suur tänu kultuurikomisjonile selle võimaluse eest, mis meile avanes tutvustada Euroopa Komisjoni ettepanekut loov Euroopa programmi kohta. ma olen siin äh, kolleeg Avo Montega, kes äh, ke,, kellel on ka häid uudiseid. nüüd meil on neli põhisõnumit, mis on vaja edastada teile. kõigepealt järjepidevus. loov Euroopa laieneb autonoomse eh, programmina ja kestab kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. nüüd teine eh, sõnum on koordineerimine. tähtis on, et programm vastaks Euroopa Liidu eh, poliitilistele prioriteetidele, digitaalühisturg ning uus kultuuriprogramm. nüüd kolmas sõnum puudutab uuendust uus loov Euroopa Euroopa, äh, loov Euroopa programm peaks eelkõige uuenduslikke, innovatiivseid, äh, innovatiivset loomingut toetama ning neljandaks, äh, loov Euroopa saab parema rahastamise osaliseks võrreldes mõnede teiste programmidega, kus rahastamine väheneb. nüüd äh, kultuurikomisjon ja sidusrühmad on äh, neid asju tõesti oodanud meilt ja rääkinud äh, ka kulutustest programmile, me oleme hinnanud praegust programmi ja oli selge, et Euroopa Euroopa, loov Euroopa programm on alafinantseeritud. seda kinnitasid ka avalikud konsultatsioonid, mis toimusid aasta algul ning kultuurikomisjoni raport. kontekst on praegu loov Euroopale soodus, tuleb ära kasutada seda eh, protsessi, mis algas eelmisel aastal G7-ga, Göteborgi kohtumisega ning Euroopa Euroopa kultuuripärandi aastaga. loomulikult Euroopa Parlament ja eriti teie komisjon on oluliselt kaasa aidanud äh, kultuuri propageerimisele ning me täname teid selle eest. seega loov Euroopa missioon on edendada kultuurilist mitmekesisust Euroopas ning meie loovmajanduse konkurentsivõimet seega me tahaksime ehm, sektoritevahelisi väärtusi, kultuuriväärtusi ning eh, silmas pidada ning ka majanduslik tulemuslik, majanduslikku tulemuslikkust. Eh, rohkem kui kunagi varem on eh, vaja loov Euroopa programmi ja seda on otsustatud pikendada kuni kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani meil on allprogrammid, kultuur, meedia ja sektoriteülene programm. nüüd ülesehitusest ja ja eelarvest rääkides te olete näinud, et me oleme osa edan-, eraldanud meediale, kultuurile, osa sektoriteülestele programmidele ning EU Invest Fund on uus instrument, mis samuti äh, peaks kult-, kultuurisektorile ja loomemajandusele andma äh, äh, rahalised garantiid. nüüd uus lähendus kult-, on, uus lähenemine on meil kultuuridiplomaatia, samuti tahame tegeleda soolise võrdõiguslikkusega, meil on mitu meedet sellele pühendatud ning jätkame tulemuslikkuse seirega Eh, ning jälgime eh, programme erinevate näitajate alusel, eh, nii nagu kõikide Euroopa programmide puhul ning lõpuks eelarve. eelarvet suurendatakse kahekümne seitsme protsendi võrra perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend üks, üks miljard kahe, kaheksasada tuhat meediale üks miljard kuussada üheksakümmend miljonit kultuurile ja sada kuuskümmend miljonit sektoriülestele programmidele. nüüd räägiksin kultuuri allprogrammist. seal on äh, kolm meetmete kategooriat, esimene horisontaalmeetmed. selle alla kuulub kolm äh, äh, meedet, need jäävad alles, need on varem ka toimunud, nimelt koostöömeede, võrgustike toetamine ning plat-, platvormide toetamine. nagu me ütlesime, me jätkame nendega ja ehm, me liidame mobiilsuse, kunstnike ning kultuuritegelaste mobiilsuse programmi või meetme. see algas juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning eh, teiseks eh, loomemajanduse rahvusvahelistamine ning eh, lõpuks eksperimentaalloome. nüüd horisontaalprogramm, eh, programmidele lisaks tulevad erinevad sektorid, eh, kõne alla, te kindlasti tunnete juba muusikaprogrammi, Euroopa Parla-, parlament on äh, Ähm, toetanud Music Moves Europe programmi, siis tahame ka tõlkeprogramme toetada ja ähm, muuta need palju tõhusamaks ning kolmas sektor, millega me tahame tegeleda, on ehituspärand äh, ja äh, lõpuks Äh, vaatame siis, kuidas need Euroopa meetmed edasi arenevad. nüüd kolmas kultuuri allprogrammi meetmete pakett on need erimeetmed, te olete kursis kindlasti nendega, nimelt Euroopa kultuuripealinnade äh, algatus näiteks. Äh, me oleme seda edasi arendanud, see on muutunud palju nähtavamaks, siis on kultuuriauhinnad, siis on kultuuripärandi auhinnad, jällegi need peavad Äh, üle-euroopaliseks muutuma ning äh, selliste kultuurialgatuste toetamine nagu Euroopa Noorteorkester. nüüd ma rääkisin teile kultuurivaldkonnast, aga annan meedia kohta sõna kolleegile. suur tänu, Michelle ja suur tänu teile, proua eestlane. meedia on tõesti meie konsolideeritud äh, edulugu. me tahame meedia toetamist jätkata selleks, et äh, arendada kultuurilist mitmekesisust, suurendada meedia konkurentsivõimet. uus programm on praeguse programmi edasiarendus, mitte mingi revolutsioon, äh, aga nende programmide meetmed vajavad nüüd äh, seda, et me tõesti võtaksime end kokku eh, ja suudaksime vastata rahvusvahelise konkurentsi eh, tingimustes uutele väljakutsetele. konkurents on põhistuudiote vahel, Hollywoodi poolt tuleb konkurents aga konkureerida tuleb ka mm, näiteks äh, äh, selliste, äh, selliste nähtustega, mida paar aastat tagasi veel ei esinenudki, nagu Netflix filmiplatvorm. ja me ei taha, et meie mm, publik vaataks ainult Ameerika filme ja see ei ole sugugi hea. mida me siis tahaksime rõhutada oma uutes programmides? kõigepealt äh, publiku äh, äh, publiku vajadused. me tahame pa-, oma tähelepanu keskmesse võtta just publiku vajadused samuti koostöö ja võrgustumine on olulised. me oleme tugevad ainult siis, kui me oleme ühtsed siis suudame ka suurte tegijatega globaalsetel turgudel võistelda. reklaam. Euroopa teosed peavad olema palju nähtavamad, eh, esile kerkivad tekkinud, et neid ka vaadataks ja samuti eh, eh, tahame käsikäes koostööd teha eh, vast-, teiste sidusrühmadega Euroopa audiovisuaalmeedia direktiivi järgi. see meediaprogramm on nii-öelda finantsaluseks sellele, mis toimub kõik meedia, filmi ja audiovisuaalmeedia valdkonnas ja nüüd lõpuks innovatsioon, minu kolleeg juba rääkis sellest. Euroopa loovmajandus soovib virtuaalreaalsusesse, uutesse formaatidesse investeerida, et edendada uue tehnoloogia kasutamist, äh, blockchain, äh, aheltehnoloogia kasutamist selleks, et levitada äh, autoriõigusega töö, töid. nüüd tahaksin teile mõned näited tuua. Eh, meil on olemas Euroopa kinode võrgustik, see on olnud väga edukas, eh, selle eesmärk on olnud Euroopa teoste levitamine, nähtavuse suurendamine. Euroopa kinode võrgustik on viimase kümne aasta jooksul eh, toiminud väga, väga kitsastes oludes, väikese eelarvega. nüüd meie usume, et võrgustikku tuleb tugevdada, eriti idapoolsetes riikides eh, ja väiksematest ning keskmise suurusega linnades. tuleb suurendada finantstuge, mis võimaldab siis kinodel eh, investeerida innova-, uuendustesse, eh, korraldada paremini piletimüüki ning tutvustada Euroopa filme. me võime ka näiteks tellitud videoplatvorme toetada, mis samuti eh, saavad kasu näiteks eh, ühendatud andmebaasidest tänu mastaabisäästule eh, ning toetame ka kinofestivale, filmifestivale, mis teenivad meie reklaami eesmärke. edasi meedia peaks innovatiivselt äh, äh, jutustama lugusid, pakkuma veebiseriaale, äh, aga tähtis on see, et meil on piisav rahastus kvaliteetsetele seriaalidele mis tõmbab ligi äh, suuri äh, äh, rahvahulki ja on võrreldavad näiteks Ameerika seriaalidega, viitan siin seriaalile Sillad, Babylon ja nii edasi. tähtis on selline rahvusvaheline atraktiivsus, mis võimaldab nendel filmidel ka levida Äh, paremini. meil on vaja äh, ka äh, just tunnustada ja toetada neid filme, mille resonants on tugevam. seega me peame koordineerima levitamisstrateegiat, Euroopa tööde levitamisstrateegiat, pühendama rohkem tähelepanu reklaamile film, mida keegi pole näinud, see kohta ei saa öelda, et ta on konkurentsivõimeline, filme tuleb vaadata. vaadata mitte ainult koduriigis, vaid kaugemal, kaugemal ka kui Euroopa Liit. ja veel midagi, midagi, mis on tähtis. nimelt tõhusus suurenenud tõhusus. Äh, tahaksime vähendada erinevate tehingute arvu, äh, vähendada halduskulusid. hea näide on näiteks see, äh, see Euroopa kinode võrgustik, mis saab raha ja seejärel raha jaotab selle kahe tuhande osaleja vahel niisugused tegevuskulud, tegevuskulusid tuleks vähendada ja raha paremini ja otstarbekamalt jaotada. esimest korda on meil ka uudistemeedia meetmed ette nähtud, meediapluralism, kvaliteetne ajakirjandus, meedia kirjaoskus, kõik need meetmed on väga tähtsad, oleme kõigepealt rakendanud pilootprojekte äh, ja nüüd äh, oleme siis uudiste meediasektorile pakkunud uusi meetmeid nii, et äh, meedia, meedia kaudu levivad uudised oleksid pluralistlikud ning ähm, kättesaadavad ja see on väga tähtis, kui me tahame konkureerida muude meediakanalitega. nüüd veel üks uuendus on meil äh, loomelabor. loomelabor ühendab erinevaid äh, loomesektoreid, näiteks muuseumid, äh, kinoteatrid, kinoteatrid võivad näiteks kontserte korraldada ja andmeanalüüs, see võib anda kasu kõikidele loovtöötajatele, andes parema ligipääsu uudistele. ja me jätkame ka sektoriülest rahandamist, rahastamist. samuti tahame ähm, saada tagas, tagasisidet selle kohta, mida me oleme teinud ja toetanud. ma tänan. suur tänu mõlemale eksperdile, kes tegelesid uuringuga ka ja härra Abamontele ja härra Manniele ja enne kui ma kuulutan välja arutelu. tahan öelda, et meil on kuus külalist suurepärasest Mantua linnast. kolleeg Morgano kutsus nad külla. ja aasta kaks tuhat kuusteist oli teie linn Itaalia kultuuripealinn. Euroopa kultuuripealinn Itaalias, nii et ma loodan, et te viite siit arutelult huvitavaid mõtteid kaasa kaunisse Mantuasse. ja alustame nüüd meie raportöörist Silvia Kostast, kes saab sõna viieks minutiks. suur aitäh uuringu eest, see on väga väärtuslik. mul on mitmeid kriitilisi ja positiivseid märkusi. kas mind on kuulda ikka, küsib kõneleja ning aitäh teie lõppsoovituste eest, mis on minu meelest kõik väga huvitavad äh, äh, ning äh, mul on väga vähe aega, nii et lähen kohe sisu juurde. rääkigem kõigepealt positiivsest. on väga hea, et on jäädud praeguse programmi juurde, on sektori üldise lähenemise juurde ning äh, mulle meeldib ka see, et on jäetud äh, väärtuspõhisuse juurde. teine, teiseks arvan, et äh, kahjuks on päevselge, kuidas praeguse finantseerimise juures praeguse rahastuse juures on puju, puudujäägid ja vajakajäämised eriti silma torkavad. see näitab, kui puudulik on meie praegune eelarve ning kultuur on endiselt väga alaväärtustatud. mulle meeldib see, et Eh, kogu eh, see kirjeldus on äärmiselt eh, ülevaatlik ja sidus. näiteks kultuuriagenda Euroopa kultuuri nimel ja samuti ka globaalset lähenemist kasutatakse, mis võimaldab võimalikult horisontaalset lähenemist kooskõlas ka teiste määrustega sest me peame instrumente sektoriüleselt kasutama, muidu ei ole see lihtsalt võimalik. teine oluline küsimus on see, et eh, hin-, eh, te hindate ka kultuurilist, kunstilist külge, mitte ainult majanduslikku külge. nüüd sõnadel on oma tähendus. Eh, kui me ei, ma tahaks teada see, mida see äh, alaharu tähendab siin, kui te räägite kultuurist ja äh, massimeediast näiteks, eh, siis äh, delegeeritud õigusaktid ja samuti ka rakendusaktid, tuleb ennetada probleemi. Te ütlete, et äh, näete ette võimalikult äh, palju rohkem tegevusi kui praegu. meie oleme välja selgitanud neli tegevussuunda. Äh, algselt oli neid kuus, need on siis sektoriülesed, horisontaalsed, pluss veel olemasolevad projektid ning horisontaalsed aspektid lisavad asjale lisandväärtust, nagu näiteks kunstnike mobiilsus rahvusvaheline toetus, mis on minu meelest osa kultuuridiplomaatiast. mõned projektid on valmis juba näiteks muusika puhul ja seega, mis puudutab eh, raamatute avaldamist ja nii edasi. kuid eh, selleks, et me saaks otsustada, mida me saame teha kaasotsustuse menetluse vältes, ei ole võimalik, et eh, praegused programmid, mis on olemas eelarves, Eh, siin ei ole praegusel hetkel asi väga selge ning eh, siin öeldakse ainult, milline on kõige väiksem, vähem ja nii edasi, kuidas see eristuse tegemine tegelikult toimub. Eh, sest tegelikult on olulised need kvoodid horisontaalsete sektoripõhiste vahel ning äärmiselt raske on anda prioriteete. ja teiseks. kvalitatiivsed indikaatorid. ma tahaksin teada, kas seda kohta, seda asja on äh, uuritud ka koha, äh, koha peal. nüüd ressursid, äh, mis on selleks ette nähtud, oli teisest valdkonnast välja töötatud. komisjon peaks mõtlema selle peale, milliseid konventsioone Äh, oleks vaja toetada, meil on vaja tõelist juhtimist, sest vastasel korral läheb see asi väga segaseks. nüüd äh, mõelda tuleks ka näiteks erinevate festivalide võrgustike loomise peale, aga ma ei näe ainsatki viidet äh, näiteks dokumentaalfilmide koostamise või valmistamise kohta ning eh, tahtsin veel öelda ka suurte ja väikeste eh, projektide eristamist enam ei tehta, see on hea ning lõpetuseks, eh, lõpuks minnakse interdistsiplinaarsete tegevuste juurde ja viimane küsimus juhtimise kohta olime Euroopa kultuuriaasta kohta öelnud, kui ei olnud, et kui ei ole õigesti Euroopa tasandi juhtimist, Euroopa eh, kultuuriagenda vajab juhtimist, kui, kui see programmi juurde käib tõsisem juhtimistöö, siis eh, kui need viited, kohe lõpetan, kui need viited eh, määruses soovi kohta integreerida ressursid, projektid, programmid on nähtavad ka teistes määrustes, nagu näiteks Horisondis Eh, ja muudesse, eh, siis see laiendab meie tegevusvaldkonda. kes soovib vastata selle peale? Fragen dabei, aber ich glaube eher Anmerkungen an die Kommission. Wir machen das im Ping-Pong-Verfahren, dann me talitame ping-pong menetluse korras, see on elavam. kes teist soovib? Alors sur, sur la, la question euh... räägime sellest äh, allprogrammide nimetamiseks liinideks või strands, ma arvan, et see on tehniline detail, lihtsalt otsustati kasutada uut terminit, mitte subprogramm, aga strand. see ei ole, äh, seal ei ole mingit äh, sisulist muutust. ja nüüd praegusel hetkel on äh, meil kavas välja töötada suunised ja iga-aastased töökavad. Äh, me ei taha erinevate meetmete äh, piire väga rangeks muuta. see peaks siis paindlikkust andma tulevikus edasi me juba praegu vaatame läbi praeguse programmi näitajad, ehm, mis aitaks meil siis paremini uut programmi koostada ja nüüd InvestEU ehm, küsimus, ma arvan, et ehm, see võimaldab kultuurisektoril täiendavat rahastamist leida kui tõesti need garantiifondid arenevad praegusel kiirusel, InvestEU on otseselt maininud, et kavatsetakse toetada loomemajandust, kultuurisektorit. ja kui me nüüd praeguse finantsgarantii ära võtame, see läheb nüüd InvestEU alla, siis üldiselt Äh, suureneb programmide rahastamine mitte kakskümmend seitse protsenti, vaid lausa kolmkümmend neli protsenti. Äh, ja sealt tulevadki täiendavad vahendid kultuurile, mis on väga tähtis, see on muidugi potentsiaal, see ei ole veel realiseerunud, aga me loodame, et see ükskord ka teoks saab. edasi. Äh, koostööprojektid mm, õiguslikus aluses mm, vahet enam ei tehta, suured koostööprojektid äh, aitavad kaasa kultuurisektori arengule ja väikesed projektid peaksid nüüd ligi tõmbama palju rohkem äh, osalejaid, me teame, te teate ju, et me püüame suuri ja väikseid projekte kuidagi tasakaalustada ja see töö jätkub ka järgmises programmis mina räägiksin meediast. Te küsisite äh, äh, äh, nende skeemide kohta, mis tulevases programmis kaovad. põhjus on selles, et vahearuande ja vahehindamise tulemusel mõistsime, et struktuur, selline skeemide struktuur on oma aja ära elanud see kuidagi ähm, eraldab programmides tehtavat tööd, me tahaksime kõiki ühendada eh, nii loovisikuid, näitusekorraldajaid ja nii edasi, erinevaid sidusrühmi, eh, aga vana skeemide järgi ei oleks see võimalu-, võimalik olnud, seega me tahaksime midagi muuta, keskenduda pigem vähematele meetmetele põhiprioriteetide alusel selleks, et soodustada väärtusahela eh, alusel koostööd. nüüd eh, vahe hindamise käigus tuli välja ka, et näitajad, mida me kasutasime, eh, oli üks nõrk koht meie praeguses töös. meil oleks vaja väiksemat arvu indikaatoreid, mille alusel on midagi võimalik ka mõõta võtta. tahame kasutada olemasolevaid andmeid. mida see tähendab? Need näitajad äh, peaksid äh, äh, hindama kogu väärtusahelat, nii tootmist, levitamist kui ka tarbimist tähtis on muidugi ka professionaalide pädevuse suurendamine koolituse kaudu, mitte nii, et me hakkame kuidagi mehaaniliselt hindama, kui palju inimesi osales, ei. me tahaksime eh, kasutada eh, sellist meedet nagu eh, corporate action, mis on väga võimas instrument selleks, et kaasata rohkem, rohkemal, rohkemal hulgal äh, loovtöötajaid ja lõpuks e, ettevõttelt ettevõttele reklaam, e, see peaks suurendama Euroopa teoste nähtavust. tänan. suur tänu, härra Venta, kolm minutit. suur tänu, ma ei hakka üle kordama neid probleeme, millele proua Kosta juba viitas. suur tänu teile ettekannete eest. ma olen täiesti päri aga tule, lihtsalt lisan mõned punktid. üldjoontes meil peab olema auahne eelarve loova Euroopa jaoks ja komisjoni ettepanek on hea algus. aga meil on vaja kaitsta neid summasid ja isegi suurendada. loov Euroopa on kultuuriprogramm ja öö, eh, kindlasti tuleb esiplaanile seada anded ja see peab ka toetuspoliitikas kajastuma. üks tähtis element on digitaalne üleminek, eriti audiovisuaalsektoris ja pidev äh, koolitus kõikidele professionaalidele äh, kultuuri vallas on väga tähtis. see tõstab Euroopa äh, kultuuri ja loomesektori konkurentsivõimet ja neli koma neli protsenti Euroopa Liidu SKP-st ja kaks miljonit töökohta on see, mis iseloomustab kultuuri- ja loomesektorit. aga samas on see valdkond alahinnatud, eriti võrreldes teiste valdkondadega. Euroopa Parlament soovitas Morgano raporti kaudu äh, et on vaja suurendada eelarvet ja hori-, taotleda ka integreerimist teistesse programmidesse, näiteks Horisont kakskümmend kakskümmend programmi kultuuri aspekte. ja tähtis on, et meil oleks nüüd õige raamistik aastaks kakskümmend üks, kakskümmend seitse eesmärgid ja meetmed Eh, peavad tagama stabiilsuse kõikidele osapooltele. Eh, ühelt poolt siis eh, institutsioonid, teiselt poolt professionaalid jah, muusika liigutab Euroopat ettevalmistav tegevus on, mille me parlamendis heaks kiitsime esimest korda, komisjon teeb ettepaneku toetada ka muusikat. jah, see on väga hea sest tõesti muusika viib edasi Euroopat ja sellepärast tuleb ka seda toetada aastast kaks tuhat kakskümmend. aga muusikasektor ei ole seni saanud loovast Euroopast kasu. pärast aastat kaks tuhat neliteist ainult kolm protsenti loova Euroopa eelarvest on läinud muusikale ja väga väike osa, me teame, null koma viisteist protsenti on Euroopa Liidu eelarvest kultuuril. sellest veel kolm protsenti siis. ja tähtis on, et eh, ka teistele keeltele eh, kõik pakutavad võimalused laieneksid, kasutades subtiitreid. kuidas te näete subtiitrite kasutamise võimalust? suur tänu, härra Venta. härra Monte või härra Apamonte või härra Manier? jah, subtiitrid. me ei saa välistada, et rahastada ka subtiitritega varustamist aastal kaks tuhat üheksateist, kui eelarve lubab, siis meediaprogrammis toetatakse uut tegevust, mis puudutab subtiitritega varustamist Äh, kultuuri sisul. ja grant äh, läheb Arte kultuurikanalile, sest Artel on ju selline piiriülene aspekt, mis muudab ta eriliseks. ja loomulikult äh, subtiitreid me peame rohkem meediaprogrammist toetama, sest see võimaldab rohkem levitada, tõhusamalt levitada teoseid. mis puudutab subtiitreid, siis võin selle kohta ka lisada, et see eh, küsimus võib tekkida varsti ka teatrites, sest eh, eh, see aitab tutvustada teatrikunsti laiemale üldsusele ning kindlasti selle peale peaks juba praegu mõtlema. mis puudutab nüüd muusikat, siis tänan veel kord Euroopa Parlamenti toetuse eest Music Moves Europe ettevalmistusest meie kavatsus äh, äh, on äh, siis pisut eksperimenteerida, sektoripõhine töö, tegevus välja töötada seal, kus võimalik. ning mis puudutab praeguseid programme, siis see osa eelarvest, mis on suunatud muusikale, suunatud äh, on viisteist eh, protsenti, meie arvutuste kohaselt kuni kakskümmend protsenti. see ei ole veel täpselt paigas, aga vähemalt viisteist protsenti, seega muusikavaldkond eh, juba praegusel hetkel saab eh, toetust, kuid see on vähe struktureeritud ja vähe sidus, otsustatakse juhtumipõhiselt. ja see peaks muidugi toimuma pisut struktureeritumalt, aitäh! ma tänan, Helga Trüppel! ma tänan, Petra. ma alustan MFF-i ja eelarvega. jah, sest see on seotud eh, komisjoni loova Euroopa programmi ettepanekuga. ma arvan, et eh, jah, komisjon tõesti tahtis eelarvet suurendada, arvestades eh, seda, mida me kuulsime Stras-, Strasbourgis täiskogul, et tahetakse vähendada eh, eelarvet. Eh, ei, me ei saa sellega nõus olla ja see on hea, et komisjon üritas ja meie loomulikult kultuurikomisjonis tahaksime veelgi suuremaid summasid näha, aga arvestades kitsendusi mm, sii- ja peab selge olema, et ükskõik, mida Oettinger soovib, Euroopa Liit peab rohkem ära tegema kultuuri vallas ja loome vallas. ja ka on selge, et igas valdkonnas on parem rohkem, on vaja rohkem raha. ja nüüd ma tulen selle teema juurde, mida me juba käsitlesime, nimelt digitaalne revolutsioon ja mida see kultuurile tähendab ja ma ei arva, et ainult Netflix ja teised digitaalturu osalised on suureks väljakutseks. meil on ka väga palju piraate eh, veebilehte, lehti ja sellega tuleb tegeleda. ja meil on vaja par-, rohkem mudeleid eh, ka tellimiseks, eh, abonenti suheteks ja vastasel korral me edasi liikuda ei saa ja on vaja suurem nähtavus programmidele tagada. ja see on peatähtis. ja siin me erimeelsustel ei ole. kui vaadata teie uuringut, siis meeldis see mulle väga hästi, härra Venta juba rääkis sellest, et seitse koma viis protsenti Euroopa Liidu töötajaskonnast on tegev just kultuuri ja loomevallas ja et et noorte tööhõivesse panustab see sektor rohkem kui ükski teine. mitte ainult muusika, aga ka teised kunstivaldkonnad hõivavad just noori inimesi, noortele meeldib selles sektoris töötada ja kui me räägime nii palju võitlusest noorte tööpuuduse vastu, sellest on vaja luua võimalusi noortele, siis ei tohi seda aspekti unustada. meie majanduse väga tähtsa osaga on tegemist ja kogu meie kultuurilise maastiku jaoks ja Music Moves Europe programm. jah, ma käisin Cannes'is, et suurendada ka Euroopa filmide rahastamise võimalusi. ja mind kutsuti ka tutvustama seda uut projekti Cannes'is ühel üritusel ja oli tõesti suurepärane, mis toimus. nägi kui palju noori inimesi eh, USA-st, Lõuna-Ameerikast, Euroopast, Aasiast tuli kokku, see on tõesti rahvusvaheline eh, koht, kus väga pühendunud noored, huvitavad inimesed läbivad ja ma arvan, et meie oma projektiga ütlesime väga selgelt, et muusika ei ole ainult kognitiivne asi, vaid apelleerib inimeste meeltele ja see on väga positiivne, me räägime kogu aeg, et Euroopas on üks kriis ja Itaalias on kriis ja Saksamaal on kriis ja Brexit on meil ka, aga tuua häid näiteid selle kohta, kus on võimalik pöörduda noorte poole, siis see on hea samm ja ma toetan seda igati. ma tänan. kas on teil midagi öelda selle peale? palun härra Manje. suur aitäh, ma sooviksin tänada teie toetuse eest, teid Music Moves Europe on üks meile armsamaid, ambitsioonikamaid äh, projekti, nii et meil on hea meel, et see, seda jagavad ka Euroopa Parlamendi saadikud, aitäh. suurepärane, ma vaatan nüüd teisele poole ka. kas teie tahate midagi lisada? Well, very quickly because väga kiiresti, sest um, well, most of the questions sest enamus äh, küsimusi oli komisjonile suunatud, aga tahtsin äh, rääkida sellest, mille, kui suur panus on kultuuritööstusel Euroopa heaolule. see on ähm, väga, annab palju tööd noortele, see on kohalikele, kohalikul tasandil oluline, see on juurdunud, äh, see annab töökohti juurde ja ja see muudab ka meie linnad ja piirkonnad atraktiivsemaks, tekitab positiivseid äh, vaibe meie linnades, nii et äh, see, äh, nii et seega see panus on tõesti väga suur, ütlesime seda loomulikult ka oma uuringus see puudutab ka seda, milline äh, laiem mõju sellel kõigel on, aitäh. ja, ma tänan. nüüd ülejäänud äh, saadikud, sest variraportööre kohal ei ole. Kristina Libatška, kaks minutit. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca przy zbyt małej... Suur aitäh! me ei suuda finantseerida kõiki programme e, e, ja sellises olukorras e, on oluline nendevaheline sünergia, et oleks võimalik saavutada maksimaalne mõju äh, piiratud finantsvõimalustega, nii et ma sooviks suuremat sünergiat loomingulise Euroopa ja Horisondi ja Erasmuse vahel. üksteist ütles ka, et kaks kolmandikku meie vaatajatest vaatavad Ameerika seeri-, seriaale, jah, see on katastroofiliselt halb, sest mitte ainult pole see kohutav, kui see puudutab loomingusektorit, vaid see on ka Äh, meie, äh, meie noorte tulevase meelsuse kujundamisel, sellepärast äh, ongi oluline kasutada Erasmus programme ja näiteks võtkem näiteks Austria. kõik äh, Eh, kõik kutsekoolid tegutsevad näiteks eh, kultuurivaldkonnaga käsikäes, ma sooviks sellest rohkem midagi teha. ma tänan. härra Manje või härra Abamonte, kes soovib vastata? Eh, aitäh selle punkti eest. meie jaoks oli see tõesti väga suur väljakutse, ehk siis programmide vaheline sünergia. et saaks rohkem piiratud eelarvega ära teha, isegi kui mõnel puhul see, eh, mõnel puhul on olnud tulemused väga julgustavad ning eh, jah, peame mobiliseeruma eh, kõik Äh, võimaluste piires kõik olemasolevad äh, äh, programmid ning seda tuleks kasutada ka pikemas perspektiivis, näiteks kogu meie programmide haldamise juures ja sellepärast me ka sellega seoses me peaks lihtsustama just nimelt sünergiate tekkimist see ütleb äh, kõneleja, see on just oluline, et äh, õiguslik alus äh, oleks nähtav, et me oleks, info jõuaks võimalikele kasusaajatele võimalikult kiiresti, planeerida tuleb hästi. ja seda me üritasime ka tõepoolest teha. ma ei tea kas äh, kõik keskenduvad tähelepanelikult õiguslikele alustele, aga kui võimalikud partnerid seda teevad, siis nad näevad, et me üritame äh, sisse viia eesmärke, mida võib äh, täita ka teiste instrumentiga, näiteks Euroopa ähm, pärandi, kultuuripärandi aasta nägime näiteks, et, et kultuuri teaduslik aspekt on väga oluline ning sellega äh, Äh, seda kajastatakse ka järgmistes äh, raamprogrammides pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi lõppu. samasmoodi äh, meie kolleegid, kes tegelevad välisaspektidega, <clears throat> on aru saanud, et, et sellel on mõju nende tegevusele, nii et kui me soovime nii et kui me soovime äh, sünergiat, siis meil õiguslik alus lubab seda teha, praegusel hetkel eel, äh, äh, õiguslik alus seda ei lihtsusta, kuid ma arvan, et me suutsime leida lahenduse kõigi õiguslike aluste puhul, aitäh. ma tänan. nüüd, mis puudutab programmide kattumist ja erinevate programmide ärakasutamist ühes ja samas projektis peab vaatama, et mis läheb, sobib paremini, kas loov Euroopa või Horisont või struktuurifondid mõne projekti katteks. siin tuleb läheneda mõistlikult, aga tähtis on hea seista selle eest, et see, kes taotluse esitab, ei pea kõiki Euroopa määrusi ja direktiive hakkama öö, äh, läbi kahlama. et Eh, pigem siiski komisjoni eh, töötajad või liikmesriigi ametiasutus ikkagi viitab, mis oleks kõige parem ja et ei pea sellisel juhul hakkama uut eh, taotlust koostama, kui soovitatakse mõnda teist programmi kasutada. et saabub näiteks taotlus Horisont Äh, isikutele ja nemad ütlevad ei, ei, et äh, see meile ei sobi. meie tahame, et väikesed kultuurialgatused ka võimaluse saaks ja et nad ei oleks ülekoormatud suure bürokraatiaga, kui me tahame sellist läbivust kultuuriprogrammide puhul, siis me peame jah, inimestele asja lihtsamaks tegema, sest me kõigepealt peame ise järele vaatama, et et milline programm kõige paremini võiks toetada ühte või teist programmi, see on ikkagi liikmesriikide ametiasutuste eh, asi lahendada. aga kui selliseid asutusi ei ole liikmesriigis, siis tuleb see kuidagi teisiti korraldada. aga kuidagi siiski korralduslikult ette näha, et asi toimiks. Mihhail Šoidrova. suur aitäh teile ettekannete eest mul on üks märkus ja kaks küsimust. loomulikult me ei ole kunagi eelarvega rahul ja peame seda kasutama tõhusalt. üks märkus teie uuringu kohta te palusite rohkem demokraatlikku arutelu, ma arvan, et oleks vaja ka rohkem demokraatlikku kontrolli õigusaktide üle ning eh, esimene küsimus, eh, mis puudutab Euroopa eh, kultuuripärandi aastas, siis pean hindama kõrgelt selle kultuuripärandi aasta korraldamist, aga see, mis ei ole väga hea, on finantsprogramm, mida te selle kohta üt-, sest äh, praegusel hetkel on toetust saanud kakskümmend üheksa äh, projekti, kuid geograafiliselt pole nad hästi jaotatud õnnetuseks äh, äh, ja Kesk- ja Ida-Euroopas sai toetust vaid üks projekt ning ja siis veel kas me võiks äh, mõelda ka näiteks äh, kinohariduse arengut sinna äh, panna, kui me soovime publikut harida, siis on vaja kasutada kõiki võimalusi, kasutada ka Luksprasi antud võimalusi, sest meil on, meil see võimalus on, aga me ei kasuta seda piisavalt. kino hariduses äh, on meil väga suuri võimalusi, võib-olla võiksite täp-, rääkida täpsemalt sellest programmist tulevikus. tänan, alustan vasakult poolt. palun, härra Legal ja proua Pletosu. Yes, sure. Very quickly. teen väga lühidalt demokraatlik arutelu, demokraatlik kontroll jah, te viitate tõenäoliselt delegeeritud ja rakendusaktidele. jah, kokkuvõtteks, mida me uuringus nägime, loov Euroopa programmina on arenenud aastate pikku ja väga positiivses suunas. Euroopa kultuuripärane aasta on hea äh, näide, samuti pagulaste integreerimise teema tähtis on tagada, et ollakse paindlikud ja see paindlikkus säiliks, ka arvestades igasuguseid kitsendusi, mis on poliitilises plaanis ja eelarveliselt. aga tähtis on ka tagada, et oleks olemas mehhanism, mis võimaldab komisjonil ja parlamendil koos töötada uute eesmärkide nimel. ja nii, et Äh, ka tulemuseks oleks tugev poliitiline kaal, seda me nägime Music Moves Europe algatuse puhul. Äh, jah, see on selline ühisalgatus, parlament öö, äh, kavandas ettevalmistava tegevuse ja komisjon rakendab seda ja see pandi õiguslikele alustele ja delegeeritud aktide kaudu tagati paindlikkus, muuti ta see algatus nähtavamaks ja samas oli tagatud ka demokraatlik kontroll. suur tänu. jah, hommikul me juba rääkisime nendest asjadest ja me kindlasti tahame selle võimaluse ära kasutada et rohkem delegeeritud akte ja vähem rakendusakte. härra Manje, kas te tahate kultuuripärandist rääkida ja siis härra Abamonte veel kord meediast? proua Šoidrovale vastaksin eh, Euroopa aasta koostööprojektide teemal. no tõesti eh, kahekümne üheksa seas on tõesti ainus programm, Äh, mida Kesk- äh, ja Ida-Euroopa liidrid koordineerivad, aga muidugi paljudes projektides on partnerid nendest äh, regioonidest. me tahame muidugi tagada geograafilist tasakaalu, noh, pigem nende osalejate plaanis, mitte just juhtimise plaanis ja muidugi esialgne otsus selle teie nimetatud programmi kohta teht-, on juba tehtud, meil ei olnud piisavalt e-, ettevalmistusaega ja on täiesti loomulik, et need, kellel olid juba programmi koostamise ko kogemused olemas, e, suutsidki e, kõige paremad projektid esitada Ehm, no teate, teie projekt äh, millest ma siin rääkisin, see üks projekt äh, on äh, väga kvaliteetne ja loodame, et see siis annab ka, kannab ka vilja tulevikus. Me... mina tahaksin ka vastata teie küsimusele, see annab võimaluse näiteid tuua erinevate programmide integreerimisest. me jätkame filmihariduse toetamist kaks tuhat üheksateist korraldame me juba pakkumiskutse oktoobris selleks, et koostada Euroopa Liidu filmipärandi kataloogi, mis oleks kättesaadav keskkoolides nii paljudele koolidele kui võimalik. tänu koostööle saame me kataloogi koostamist toetada. Michelle siis äh, edastab meile haridusasutuste loetelu, kellega me ühendust võtame, kes siis saaksid sellest tööst kasu. My... aga nüüd üldiselt võib teile lühidalt vastata, et filmiharidust toetatakse jätkuvalt. suurepärane. Luigi Morgano. <clears throat> suur aitäh ma ütleks, et ka tänapäeval, kui peaksime äh, tegema kokkuvõtte sellest, äh, mis äh, siin öeldi sissejuhatuses kui ka arutelus, siis on see, et kultuuri peab kogu Euroopas paremini finantseerima. probleem on praegusel hetkel teo-, te, poliitiline. aga sellest ei kiputa aru saama ning äh, veel rääkides erinevatest äh, äh, rahvusvahelistest dimensioonidest, siin võiks veel kaua jätkata, aga kui ei ole olemas sellist tundelit, mis aitaks, mis aitaks paremini meil oma tööd teha, siis kokkuvõttes tulevik on selline, nagu mõned siin ütlesid, et mõned äh, sektorid saavad rohkem toetust teiste sektorite arvelt. miks ma seda ütlen, sellepärast et on olemas praegusel hetkel kolm punkti, millest esimene on ehk siis mõjuhinnang. mõjuhinnang, äh, selle koostamiseks tuleb kasutada indikaatoreid, mõned neist on selged, teised, lubage öelda, et kui näiteks see asi puudutab vaatajate arve, see on minu meelest äärmiselt vähe kirjeldav, sest kui mina ei investeeri eh, sellesse, et eh, pisut kaugemale jõuda oma tegevuses, siis eh, päevselge on, et ma säilitan praegus olukorra, aga ei stimuleeri edasist arengut, edasist tööd kultuurivaldkonnas kuid äh, arvan, et see arutelu on äh, oluline kogu kultuuritööstuses ja lõpuks äh, ma tahtsin öelda, et õiguslikku alust on vaja muidugi täiendada, aga see tähendab seda, et meil on vaja instrumenti, mis muudaks kasutatavaks selle õigusliku aluse vastasel korral jääb see lihtsalt tühjaks kirjasõnaks. suur tänu. jah, viimane voor härra Manier ja härra Abamonte, kas teil on veel midagi lisada, kõik on juba ära öeldud? kõik eh, märkused kõlasid vaimus, et eh, raha ei ole eh, piisavalt ja meie oleme teinud ettepaneku eelarvet suurendada. ja kui te leiate, et see on tagasihoidlik suurendus siis võidelgem üheskoos enama eest. jah, me võime vähemasti üritada. hea küll, instrumendid, aga mida te kavatsete teha selleks, et õiguslikud alused eh, oleks toimivad, et see sidusus toimiks? rääkigem ausalt. siis, siin me kui altri programmis, siis me annu-, annu capito bene. Te saite ju minust suurepäraselt aru. jah, meie räägime kõik ausalt siin ja ava, avameelselt. kes tahab vastata? Alors la, la base légale évidemment c'est le õiguslik alus on loomulikult äh, programmi äh, põhiline äh, alus, see näitab ka seda, kui palju me saame Euroopa eelarvest sellele kulutada, meil on seda instrumenti vaja, aga loomulikult me ei saa eh, õiguslikus aluses kõike ära öelda, see on õiguslik instrument. ning eh, see tähendab seda, et eh, meil on vaja ka suuniseid iga tegevuse jaoks, et äh, lihtsustada praegutest tegevust ning eh, et anda programmile vajalik paindlikkus, et seda kohaldada uutele olukordadele, et me teeme, tegutseme iga-aastaste tööprogrammidega, kus kõik mõõtub täielikult operi-, operatiiv, operatiivseks Eh, see puudutab ka avalikke hankeid, see on kõik kirjeldatud, sellel on eh, oma head ja halvad küljed, halvad küljed on eh, see, need, et see muutub üsnagi kohmakaks ning ma võin teile öelda, me tahaks hea meelega seda pisut vähendada ning meil oleks vaja samas tegeleda ka sellega, et, et, et programm hästi toimiks, komisjon on äh, selle eelarve rakendamise eest vastutav ja nagu te teate, äh, kontrollikoda ja Euroopa Parlament samuti, me ei soovi, et äh, programm saaks halva märgi külge näiteks pettuse või halva juhtimise pärast ning sellega seoses ongi see kohmakas tekkinud. me võime üritada leida parema tasakaalu Mhm. jah. nii et äh, seda tehes peame me meeles pidama seda, et meil on vaja regulaarsust ja head finantsjuhtimist, sest see on meie prioriteet. see on äh, siis vastuseks, meie õiguslik alus on lihtsustatud, see on äh, lühem kui senine. Äh, komisjon soovis reguleerida programme paremini ning muuta kogu haldus- administratiivtegevust lihtsamaks ning sellega siis on komisjoni kavatsus kõigi nende programmide läbivaatamise eest? We can, we can discuss it. I am not sure I understand the question. Uh, so the instrument. ma ei ole päris kindel, kas ma sain küsimusest õigesti aru. instrumendid toimivad üsna hästi, on olnud grandid. enamik neist antakse eh, konkursi tulemuse alusel. Abbamonte kõigepealt saab sõna härra Pamonte ja siis tohid sina sõna saada. Eh, ma ei saa küsimusest ausalt öeldes aru. ja kui ma ei saa küsimusest aru, siis ma vastust ka ei saa korralikku anda. okei okay., Silvia, palun üritan selgitada. noh, vabandust, see oli hoopis minu mikrofon. võib-olla see viimane osa eh, eelnevast sõnavõtust eh, ei ole saanud sellele head vastust. õiguslik alus näeb, näeb eh, ette võimalust sellise Eh, selliste eh, ühistegevuste jaoks, kuid eh, küsimus on selles, et et ei piisa ainult sellest, kui räägitakse programmide omavahelisest ristkasutamisest, vaid on vaja õiguslikku alust, mis näeks ette näiteks joint programmi osas või kas või mõelda sellise ühisportaali loomiseks teatud valdkondades, mitte ainult, et üks äh, kord või teine kord aeg-ajalt tehakse. Äh, ühesõnaga kaheteistkümne tegevuse osas oleks valmis prioriteedid, sest, äh, sest me ei jõua kõiki tegevusi ette valmistada meil peavad olema öö, äh, oma kultuuriklastrid, see on oluline ja need on need indikaatorid, mis on praegusel hetkel täielikult äh, puudu ja mis on äärmiselt olulised. Äh, ma tänan. ma arvan, et selles küsimuses meil veel seisab ees nii mõnigi arutelu ja oma muudatusettepanekute kaudu ka üritame selgitada oma soove, loodame ka, et siis nõukogu meile vastu tuleb. aga kõigepealt ma tahaksin teid südamest eh, tänada kõigepealt meie eksperte, suur tänu, eh, väga hea uuring ja väga kasulik uuring teilt. ja te ka oma sõnavõttudes meie sõnavõttudest nägite, et me ei ole mitte ainult seda põhjalikult lugenud, mis te kirjutasite, aga kavatseme ka selle integreerida oma töösse. ja suur tänu ka härra Pamontele, härra Maniele, et tulite siia meie ette. ja ma eeldan, et me jääme teiega eh, pidevasse arutellu ja et üheskoos võitleme suurema hulga raha eest, see on mulle selge, aga see ei ole niivõrd komisjoni taga kinni, vaid liikmesriikide taga kinni. tähtis on, et nad oma rahakoti lõugu paotaksid pisut rohkem. vaatame, kuidas see kõik lõpeb, igatahes juba ette rõõmustan meie koostöö eest ja soovin meie raportöörile ja variraportöörile ka õnnelikku kätt tekstiga töötamisel ja me tuleme nende teemade juurde tagasi suur,. suur-suur tänu kõigile, kes siin on ja mul on jäänud veel ainult teile teatada, et midagi muud küsimuste all meil ei ole ja meie järgmine koosolek leiab aset üheteistkümnendal juulil üheksast poole üheni ja viiest poole seitsmeni. ja tahan teile meenutada, et üheteistkümnenda juuli pärastlõunal on meil kuulamine kultuurialase tegevuskava üle. ja mul oleks hea meel, kui mõni nägu rohkem oleks siin kohal võrreldes tänasega. jah, nende mõtetega lõpetame ja suur tänu meie tõlkidele, kes isegi kaks tundi varem saavad koju minna ning loodetavasti ei ole rohkem täna neil vaja töötada, nii et ilusat õhtut teile!